jätkusuutlik majandusareng, tööhõive, uued töökohad, need on asjad, mida meie kodanikud vajavad. suur tänu! aitäh siin arutelul osalemise eest ja ma tänan ka saadikuid, kes arutelus osalesid. ja sellega on meil arutelu lõppenud ja järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad mak-, maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmist. esimene kõneleja nõukogu nimel on äh, Nikolai Vammen. härra president, lugupeetud liikmed ja volinikud Taani eesistuja nimel tahaksin tänada parlamenti selle eest, et te olete asunud tegelema selle olulise teemaga, mis on seotud maksudest kõrvalehoidmisega. maksupoliitika ja maksualane koostöö on eesistuja jaoks prioriteetseks valdkonnaks. see on seda olulisem, kui arvestada meie praegust majanduskliimat ja et meie fiskaalkonsolideerumine peab toimuma ka tulevikus. me peame tegelema maksuprobleemidega Eh, ka tulevikus, kahe tuhande kuuendal ja kahe tuhande seitsmendal aastal võttis nõukogu vastu pettuse vastuse strateegia ühenduse tavas, tasandil ja see puudutas ka käibemaksupettusi. sellest ajast alates on vastu võetud veel mitmeid määrusi, mis liikmesriikide vahelist suhtlemist käibemaksu alal reguleerivad, näiteks käibemaksu äh, direktiiv, mis samamoodi tegeleb pettuste elimineerimisega äh, ja on olemas muidugi ka käibemaksust vabastused nagu impordi äh, vabastused ja muud kokkulepped ja äh, arvete esitamise äh, reeglid. otsesed maksust Nende osas võeti nõukogu vastu direktiivi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal number kuusteist ja e, see direktiiv muude asjade hulgas võimaldab rohkem infovahetust ja e, loob ka võimalused automaatseks infovahetuseks kahe tuhande kolmandal aastal võttis nõukogu vastu aga direktiivi number nelikümmend kaheksa, mis ähm, tegeleb äh, intressimaksetega. ja lõpetuseks kahe tuhande kümnendal aastal võeti vastavalt äh, vastastikuse abi äh, reeglitele vastu ka meetmed, kuidas saab makse, tollimakseid ja eh, teisi eh, makse eh, ühiselt jälgida. kõik see peaks olema suunatud sellele, et ei toimuks maksupettusi, vaatamata sellele peame me siiski tegema rohkem. ja viimati märtsikuus Euroopa ehm, ülemkogu rõhutas, et on väga oluline, et tegeldaks eelarvete konsolideerimisega, mis aitaks ka äh, vältida maksudest äh, kõrvalehoidmist. juunikuus äh, tehakse sellest uus raport. Taani eesistujariigina pöörab sellele väga suurt tähelepanu ja võtab seda teemat väga tõsiselt ja me praegusel hetkel valmistume ülemkoguks juunikuus. on selge, et praegusel hetkel ei saa ma väga detailselt teile aru anda ülevaadet sellest, millise raporti me koostame, kuid ma annan väikese ülevaate sellest, milline töö praegu nõukogus toimub. esiteks Taani eesistujamaana tegeleb säästude maksustamise äh, direktiiviga. Eh, mai või juunikuus ECOFIN-i ministrid eh, peavad sellel teemal aru, loodetavasti toimub see viieteistkümnendal mail. ja Taani eh, eesistujana teeb ettepaneku, et antaks välja mandaat läbirääkimisteks Šveitsiga ja teiste mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega, et saavutada kokkuleppeid säästude maksustamise osas on ka tehtud ettepanek Euroopa säästude direktiivi eh, osas. selle üldine eesmärk on efektiivsem piiriüleste säästude maksustamine ja Taani eesistujamaana tõesti loodab, et selle väga raske teemaga on võimalik Äh, tegeleda edasi, et ei toimuks enam maksualaseid pettusi ja maksudest äh, kõrvalehoidmisi. teiseks tegeleme me ka aktsiisimaksu äh, teemaga. järgmisel EHCOFIN-i nõukogul ähm, tegeldakse halduskoostöö ka aktsiisimaksude alas, samuti on eesmärgiks maksudest kõrvalehoidmise vältimine. kolmandaks, äh, käibemaksu küsimused. Äh, me oleme ka varem tegelenud käibemaksupettuste küsimusega ja kui Taani lõpetab eesistumise, siis on nõukogul loodetavasti olemas ka väga põhjalikud järeldused selles valdkonnas. Äh, maksupoliitikat tuleb endisest rohkem koordineerida Ehm, ja me peame jätkama ka siis sellist ehm, eh, tegevust, mis võitleks eh, maksukonkurentsi ebanormaalse olukorraga daamid ja härrad, me teeme lähedast koostööd nii teiega kui ka komisjoniga, et võitlus maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu oleks edukas. tänan teid! suur aitäh! A bizottság nevében Szemeta bizt-. aitäh, härra minister ja komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Šemeta. Uh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, härra minister, nendel rasketel aegadel me peame eriti tagama, et maksud saaksid korralikult kogutud, me ei saa enam rohkem tõsta makse ja samal ajal võtta kasutusele kärpeid, kui me ei tee oma parimat, et tagada liikmesriikidele legitiimne sissetulek maksudest. Euroopa on teinud edusamme selles vallas. juba eelmise aasta detsembrist alates töötab komisjon selle strateegia kallal, mis peaks aitama tõhusalt võidelda maksupettuste ja maksude vältimise vastu ning ma eeldan, et tänane arutelu annab uut hoogu sellele tegevusele. ma olen väga huvitatud teie seisukohtadest ja arvamustest. selleks, et üle-euroopalist strateegiat paremini kujundada, peaksime me võtma nii-öelda kolmeharulise lähenemise. esiteks, liikmesriikidel on tarvis kõige võimalikult hästi ära kasutada Euroopa Liidu tasandil olemasolevaid vahendeid, näiteks Eurofiski, kes võimaldab kiiresti infot vahetada ning samuti ühiseid riskianalüüse läbi viia. komisjon jätkuvalt toetab Eurofiski tema praktilistes tegevustes fiskaalise programmi raames liikmesriigis peavad kasutama ka vastastikust abistamist maksude kogumiseks ja samuti pöörama tähelepanu hoiuste direktiivis sätestatule. nüüd ma jõuangi teise punkti juurde. edusammud, sammud ta, tuginevad ainult sellele, et me kiirendame oma tegevust. finantsministrid peavad leidma mingisuguse tee sellest ummikust välja, kus me praegu oleme, sellepärast et meil on siiamaani liiga kaua aega võtnud hoiuste direktiivi ülevaatamine. olulised on ka viimase kolme aasta jooksul toimunud rahvusvahelised arengud. infovahetus on muutunud üleilmseks standardiks ja nüüd on aeg, et Euroopa Liit võtaks omaenda mehhanismid vaatluse alla. ning kolmas oluline samm on see, et me peaksime läbirääkimisi oma naabritega, eelkõige Šveitsiga ning edasi me peame siis vaatama uute mõtete poole, mis oleks veel võimalik teha. näiteks töötada välja ühiseid lahendusi, mitte ainult piiriüle piiriüleseid lahendusi maksuametitele, aga ka piiriüleseid lahendusi teistele ametkondadele, näiteks tolli ja maksuametite koostöö ja nii edasi. meil oleks tarvis ka kiiresti reageerimise mehhanismi, mis võimaldaks liikmesriikidel uute karusselli tüüpi pettuste osas kiiresti samme astuda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta komisjoni tööprogrammis ma ütlesin ka, et me peaksime edasi tegutsema maksuparadiiside ärakaotamiseks. meil on tarvis tugevdada oma jõudu, et me tagaksime selle, et me suudame kaitsta ennast koostööd mitte teha soovivate jurisdiktsioonide vastu ja samuti nende vastu, kes ei armasta ausat mängu. ma jätkuvalt avaldan survet, et loodaks uusi meetmeid, mis võimaldaksid õiglasemat ja kiiremat maksude kogumist. enne kui ma oma sõnavõttu lõpetan, lubage mul öelda, et me tegelikult teame, et meil ei ole tarvis parandada mitte ainult maksualast seadusandlust. kuna ma olen pettusevastane volinik, siis ma olen võtnud vaatluse alla kogu pettusevastase strateegia, mis muuhulgas puudutab ka sigarettide ja alkoholi salakaubavedu Euroopa Liidu idapiiril. ning teine asi on see, et ametkonnad, kes ei ole oma maksukohustusi täitnud, ei tohiks saada enam Euroopa Euroopa Liidu toetusi. minu kaasvolinik Michel Barnier on samuti väga aktiivne ja ta püüab tagada võimalikku, võimalikult suurt läbipaistvust ettevõtte tasandil ja ettevõtte registrites. lõpetuseks, ma usun, et me peame jätkama jõulist tegevust maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu ning ma ootan väga põnevat arutelu teiega, aitäh! aitäh, härra volinik ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja esimesena saab äh, sõna kolleeg Salba Pidegen e, e, Euroopa äh, Rahvapartei nimel. aitäh, härra president, lugupeetud äh, volinik, aitäh. eelmisel tippkohtumisel oli juttu maksete süsteemi parandamisest selleks, et võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu Hispaania kavatseb ka selliseid samme astuda ning äh, nõukogu lõppjäreldused on kindlasti olulised nii Euroopa äh, ülejäänud riikidele kui Hispaaniale, niimoodi on võimalik äh, tagada õiguskindlus ja võidelda varimajanduse vastu ning takistada seda, et inimesed ei täida oma maksukohust, maksude maksmise kohustust. see aitaks meil luua õiglasemat Euroopat ning äh, OECD soovitust tuleks samuti kuulda võtta. nimelt äh, tuleks ähm, hoolitseda selle eest, et väheneks vahe nende inimeste vahel, kes äh, ei täida oma maksukohustusi ja täidavad äh, meil Hispaanias on äh, vaja võidelda varimajanduse vastu, meil on, me arvame, et vaja on tihedamat koostööd Euroopas maksude kogumise alal, vaja on vähendada äh, eelarve puudujääki äh, ja meil on vaja tõhusamat süsteemi maksu kogumise jaoks. me loodame, et see avaldab positiivset mõju avaliku sektori eelarvele ja riikide eelarve puudujäägile ja majanduskasvule, kuna me räägime majanduskasvust, siis ma tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et rõhutada veel kord, et nii pikisilmi taga igatsetud majanduskasv peab tulenema sellest, et meie majandus ja ettevõtted muutuksid rahvusvahelisemaks. seda on korduvalt nõudnud äh, ka ülemkogu, selleks on vaja ka, et meie investeeringute õiguskindlus oleks tagatud. ma ei taha siin praegu nüüd ennetada seda arutelu, mida me hiljem tegema peame, äh, tegema, äh, pidama hakkame, aitäh, härra president. Are you ready to answer for a blue card? kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? jah? Gracias, presidente. Eh, señor Zalba, se ha referido usted en varias ocasiones. Aitäh, härra president. härra Zalba, te rääkisite korduvalt eh, Hispaania valitsuse plaanidest, eh, mis on suunatud eh, maksupõgenike vastu. kas maksupetturitele on ette nähtud ka maksuamnestia, kas te suudaksite meie kojal, kojale selgitada, kuidas see maksuamnestia välja peaks nägema ja kas te suudaksite eh, selgitada seda, et kuidas eh, võetakse vastutusele neid inimesi, kes ei ole täitnud oma eh, maksukohustusi? ei ole maksuamnestiat ette nähtud, Hispaania põhiseadus sellist kontseptsiooni ei tunne loom-, tõepoolest Hispaania valitsus on teinud ettepaneku, et oleks võimalik inimestel hakata seaduse järgi makse maksma, selline võimalus on ka Belgias ja Saksamaal olemas ja selliseid asju on teinud ka sotsialistlikud valitsused mõni aasta tagasi. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna proua Ferreira. aitäh härra president. eelarvete konsolideerimine tähendab seda, et äh, mõningate kodanike jaoks tekib äh, praktiliselt väljakannatamatu koormus ja see koormus äh, jagatakse järjest väi-, vähema arvu õlgade vahel. töötajad ja tarbijad peavad seda koormat kandma, aga samal ajal äh, Äh, hoitakse maksude maksmisest kõrvale, tegeldakse maksupettustega täiesti väljakannatamatul määral. sotsiaaldemokraadid on üritanud tuvastada, kui äh, kalliks see meile maksma läheb. tegemist on ähm, miljardite eurodega eh, maksupettuste summa on suurem kui eh, see summa, mille Euroopa riigid kulutavad tervishoiusüsteemi ülepidamisele ja kui meil õnnestuks ainult eh, kahekümne protsendi võrra seda vähendada, siis meil õnnestuks SKT-d suurendada viie protsendi võrra ning komisjoni ja nõukogu on kutsutud üles tegutsema kiirendage oma meetmete ellurakendamist, mis on suunatud maksupettuste ja maksudest hoidumise vastu. vaja on konkreetseid meetmeid, vaja on maksupoliitika alal koostööd liikmesriikide vahel ja teha koostööd ka kolmandate riikidega, eelkõige Šveitsiga aga va-, vastutav peab olema äh, komisjon ja äh, seda ei pea tegema riigid kahepoolsel tasandil. meil on vaja ka vastavaid äh, raamatupidamisnorme, mis puudutavad äh, raamatupidamist ja ettevõtete aastaaruande koostamist, see on äärmiselt oluline element äh, maksupettuste vastases võitluses äärmiselt oluline on tegeleda ka maksuparadiisidega, Euroopa ei ole siin mingisugune vähem tähtis partner, vaid maailma mastaabis oluline partner ja on võtnud ka G kahekümne tasandil kohustused, kus me oleme ühiselt äh, kohustunud äh, võitlema maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. meil on vaja kodanike teadlikkust tõsta. meil on vaja, ma tahan paluda, et komisjon põhjalikumalt tegeleks vastava teemaga, aitäh ning liberaalide fraktsiooni nimel saab sõna proua Bilbao. aitäh, ma tahaksin öelda, et selle resolutsiooniga ma olen nõus, ma olen nõus nende meetmetega, mis võitlevad vastu maksupettuse ja maksudest hoidamise vastu. Eh, need ei ole kooskõlas eh, sotsiaalse õiglusega. Eh, see heidutaks maksupettureid, parandaks eelarvete olukorda ja parandaks solidaarsust ja sotsiaalset õiglust, millele rajanevad, millel rajaneb meie ühiselu maksualane harmoneerimine on äärmiselt oluline, äärmiselt oluline on, et kõik Euroopa maksudega tegelevad ametiasutused vahetaks infot. Eh, ette pandud meetmed on hädavajalikud selleks, et võidelda maksupettuste vastu. minu jaoks on äärmiselt oluline, et eh, järgitaks võrdse kohtlemise põhimõtet. minu piirkonnas, mis on maksude osas autonoomne, on kehtestatud sanktsioone selliste maksu öö, rikkumiste puhul, mida teistes piirkondades ei ole sanktsioneeritud. vaja on võidelda maksupettuste vastu, vaja on süstemaatilist tööd teha öö, ja teha seda tööd kõigis elanikkonnarühmades, kes ei Äh, maksamakse, mis äh, parandab nende konkurentsivõimet teiste arvelt. mul oleks äh, hea meel, kui tegemist oleks konkreetse meetmetega, vaja on vahetada teavet heade tavade üle. Euroopa tasandil tuleb ka piir panna korruptsioonile avalikes amet, ametiasutustes. aitäh ja meie järgmine kõneleja on härra Kiigo. lugupeetud kolleeg lugupeetud kolleegid, meie mm, avaliku sektori rahanduse olukord ei jäta meile praegu mingit võimalust mm, muinasjutte rääkida. olukord äh, nõukogus on see, selline, et maksude alal on võimalik vähe ära teha ja põhjuseks on see, et äh, paljud riigid on äh, maksude alal tehtava koostöö vastu, sellepärast et tegemist on maksuoaasidega ja lepingutes ei ole äh, lepingutes on kirja, ette nähtud, et maksude alal on vaja ühehäälsust ja seetõttu ei ole komisjoni ettepanekud tavaliselt läbi läinud, need lahjendatakse, nendega ei jõuta mitte kuskile, nagu ka hoiuseintressid mm, direktiiviga ja mm, ja, ja selliseid ambitsioonikaid ettepanekuid pole viimasel ajal isegi mitte tehtud ning härra Šemet, ma tean, et teie töö ei ole lihtne, aga ma palun, et te muudaks strateegiat, et te teeks ettepanekuid karmide meetmete kohta ja et te panustaks tugevdatud kuust koostööle selleks, et äh, lõpetada blokeerimine nõukogus, aitäh. E, gerbiamas pirmininke, kolleegos, komissar, Euroopas ökonoomik- lugupeetud president, kolleegid, lugupeetud volinik. mis puudutab äh, Euroopa kriisi, siis äh, maksude laekumine on äärmiselt oluline, maksupoliitika peab olema selge, arusaadav igale maksumaksjale. meil peab olema tegemist tõhusa ja õiglase maksusüsteemiga, sest maksudest kõrvalehiilimine on üks põhimõttest, peamistest asjadest, mis ähvardab iga liikmesriigi tulubaasi ning läheb meile maksma miljardeid. nii et tõhus ja sihtmärgistatud võitlus maksudest kõrvalehiilimisega on meie võimalus edasi liikuda selleks, et tulude laekumist parandada ning äh, saavutada ka paremat investeerituse määra meie peaksime paika panema tingimused, mis ei võimalda maksudest kõrvalehiilimist. Äh, nõukogu ja komisjon peavad äh, võtma ette konkreetseid sammu, samme selleks, et seda probleemi lahendada ning tegutsema ühiselt, võideldes maksukuritegevusega, tagades äh, hea maksubaasi laekumise ning maksutulude la laekumise ilma makse suurendamata. Cornelis de Jong. voorzitter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 ka siis suurkorporatsioon Geronima Martens. loomulikult need firmad tegelikult ei ole Hollandi firmad, vaid nad kasutavad suurepärast ja kavalat struktuuri, kus nende peakontor on Hollandis, kuigi nende äritegevus toimub mujal. Nad teevad seda selleks, et maksta nii vähe makse kui võimalik, tehes seda eh, kokkulepete kaudu Hollandi maksuhalduriga, nad kasutavad Hollandi äh, Äh, maksukokkuleppeid, maksavad miinimumkogust makse Hollandis ning seega saavad nad oma tulu edasi kanda maksuparadiisidesse. minu arvates on küllaltki šokeeriv, et hargmaised ettevõtted võivad oma maksu äh,, makse optimiseerida, aga tavalised inimesed peavad oma äh, vööd kokku tõmbama ja kõige laiemad õlad kannavad kõige väiksemad koormad. Euroopa Liit peab siin midagi ette võtma. resolutsioonis me suud-, soovime näha läbipaistvust muude asjade hulgas äh,, ning me peaksime ka aastaaruannetes äh, nägema täpsemat teavet. see puudutab ka äh, kindlasti äh, kasumi ja kahjumi aruannet riigi, riigiti meil on vaja informatsiooni kokkulepete osas maksuhalduritega, et ei oleks võimalik suurtel ettevõtetel vältida maksude maksmist ning kindlasti peaks olema ka nii miinimumtulumaks paika pandud ettevõtete jaoks ja proua Padimata, palun. härra volinik, me palusime, et see arutelu korraldataks just sellepärast, et äh, soovisime teada rohkemat äh, võitluses maksupestuste vastu, mis peab olema lahutamatu osa nii riiklikest kui Euroopa strateegiatest, selleks et majanduskriis seisa taha, selja taha jätta. mõlemal on äh, väga äh, suur ebaõiglane mõju kogu ühiskonnale, see ei lase meil jõuda oma eelarve eesmärkideni ja majanduseesmärkide täitmiseni. me ei saa äh, teha otsustavaid samme oma majandusolukorra parandamiseks, kui ei järgne sammud ähm, ka maksusüsteemide juures see puudutab eriti selliseid riike, kus, ähm, kus äh, maksude olukord on eriti, kus majandusolukord on eriti tundlik, me peame äh, ka takistama maksude äh, voolamist Šveitsi ja muus suunas, peame võtma kasutusele meetmed ka nende liikmesriigide osas, kus on võimalik täielikult säilitada pangasaladust komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu peavad võtma kasutusele tõsised meetmed äh, selle olukorra lahendamiseks. härra Pulmelmäel on, äh, meil on just öeldud, et viieteistkümnendal mail võetakse vastu Euroopa mandaat, mille osas komisjon võib edasi pidada läbirääkimisi, see on küll väga hea, aga vaatame siis, kui kaugele läheb Euroopa Komisjon läbirääkimistes, pidades läbirääkimisi Šveitsi ja teiste riikidega, sest me teame seda väga hästi, kui kolleegid ütlevad, et meil peaks olema laiendatud koostöö, et kuidas see siis meid aitab. kui tõepoolest, et me näeme, et teie tegevuse vastu on väga suur huvi, küsige Saksa ja Prantsuse valitsustelt, miks nad seda tükk aega tagasi juba ei teinud miks nad küll ajavad õiget juttu, kuid midagi tegelikult ette ei võta. ja palun vastake selle küsimusele avalikkuse ees. me näeme seda, et Ameerika Ühendriigid oma kahepoolsetes tegevustes on märksa edukam, suudab avaldada rohkem survet Šveitsile, kui seda on suutnud teha Saksa valitsus selle asemel, et lihtsalt öelda, et jah, see, mida te teete, on täitsa hea. nii et palun vastake nüüd äh, kodanike huvides ja öelge, kuidas Ameerika Ühendriigid käituvad erinevalt Euroopa Liidust, et meie saaksime saavutada, äh, saavutada tulemusi sarnaselt nendega. oleme jõudnud vaba mikrofoni ja proua Patšesko, üks minut. härra president, aitäh maksudest kõrvalehoidmine tekitab äh, suuri majanduskahjusid, see mõjutab riigi institutsioonide toimimist ning asetab ohtu ka riikliku äh, julgeoleku. mis puudutab Rumeeniat, siis äh, moodustavad maksud kõigest kolmkümmend kolm protsenti SKP-st ehk siis vähem kui Euroopa keskmine, mis on nelikümmend protsenti meie jaoks on maksu, vast-, maksudest, maksupettuste vastane võitlus riikliku tähtsusega võitlus, meil on isegi ministeeriumide vaheline töörühm selle võitluse läbiviimiseks. me võitleme korruptsiooni ja pettuste vastu. me näiteks äh, äh, Rotterdami sadamas oli neli päeva äh, suur salasigarettide laadung viieteist miljoni euro eest ehk siis nelikümmend miljonit pakki sigarette, keegi ei pannud seda tähele. Iiri võimuesindajad lõpuks jõudsid tõeni ja õnnitlen neid selle eest. The... Teil on esitatud sinine kaart, kas te tahate küsida küsimuse härra proua Pasescu käest? ma tahaksin öelda järgmist, äh, härra president, nimelt ma tahaksin öelda volinikule, et Kreeka on tõsiste probleemide ees, me teame seda väga hästi me teame, et Šveitsi äh, president sekkub, te tõstsite sinise kaardi, sinise kaardiga saab tõsta küsimuse ainult äh, mõnele teisele rahvasaadikule, kes parasjagu kõneleb. nüüd, kui teil on midagi küsida proua Paseskult, siis palun, aga kui teil on küsimus volinikule, siis kahjuks praegu tegemist on vaba mikrofoniga, te ei saa sõna. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, Jaanus Šomut-, Šomuta. Äh, suur tänu, ma tahaksin rõhutada härra Tsemke, et äh, koostöö Euroopas teinekord viib äh, teatud liikmesriikides soovini makse tõsta, see ei ole õige lahendus, see hoopis aeglustaks majanduskasvu, ei loo sellega uus, ei looda sellega uusi töökohti. palju parem strateegia oleks see, kui äh, paremini hoopis makse kogutakse ja äh, võideldakse maksupetturite vastu. see tooks tõsiseid hüvesid endaga kaasa ja nii me saaksime tuua sisse ka õiglase konkurentsi. ma kuulasin väga hoolikalt tänaseid arutelusid ja olen tõsiselt mures. mina arvan nimelt, et maksu pettuseid, pettuste vastu ei võidelda praegu piisavalt ener-, energiliselt. arvestades, millises äh, rahalises seisus Euroopa täna on, tuleb rohkem ära teha. suur tänu, Ildiko Kalpets, palun suur tänu, härra president. tegemist on väga ähm, päevakajalise teemaga, sellepärast et majanduskriisi kontekstis loomulikult äh, on maksude kogumine ja maksutulu kättesaamine väga oluline küsimus. me peame hoolitsema selle eest, et äh, seatud tingimused äh, täidetakse ja nõudmised täidetakse, ainult nõudmiste seadmisest ei piisa Euroopa ettevõtjad on täna täiesti heitumas ja kaotamas äh, usku tulevikku ja seega on minu meelest see ettepanek äh, väga hea, et äh, kirbule on võetud kahepoolsed kokkulepped, aga ka maksudirektiivid ja selle mõju ulatus mulle meeldib see, et tehti ettepanek äh, nii-öelda hübriidmeetmetest, mille eesmä-, äh, kasutatakse praegu erinevaid skeeme selleks, et kõikvõimalikke makse vältida ja ma arvan, et just nimelt läbi nende meetmete kogu on võimalik asja muuta, proua Vertmann, palun. suur tänu, härra president. maksupettuste äh, ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemine on väga tähtis nimelt äh, see läheb iga aasta Euroopale maksma miljard eurot kahjudes. see oleks raha, mida saaks investeerida töökohtade loomisesse, tööhõive suurendamisesse ja niimoodi saaksime võib-olla välja tulla kriisist. tuleb tagada see, et liikmesriigid tege-, liikmesriigid tegutsevad läbipaistvalt ja koostööd teevad omavahel, eriti vastavalt aluslepingu artiklile viiskümmend kuus. suur tänu, härra Papa-Nikolau, palun järgmisena suur tänu, härra president. üks protsent Euroopa SKT-st eh, läheb igal aastal kaduma eh, tänu maksupettustele. see kujutab endast eh, miljardit eurot. kaks kolmandikku Euroopa Liidu liikmesriikidest ei ole suutnud tagada oma reitingu tõustu, reitingu tõusu korruptsioonivastase võitluse edetabelitest. maksupettused ei ole probleemiks ainult mõnele üksikule liikmesriigile, tegemist on Euroopa-ülese probleemiga. ma tahaksin tuua siia ühe aspekti veel juurde nimelt äh, väga palju äh, läheb kaduma praegu vahendeid läbi pettuste üle interneti. kas äh, me kasutame siiski tehnoloogilisi vahendeid ära piisavalt? selleks, et võidelda sellise, selliste pettuste vastu, härra Šemeta, palun. Uh, lugupeetud president, lugupeetud liikmed. tegemist on olnud väga õigeaegse konstruktiivse diskussiooniga. ma olen väga tähelepanelikult kuulanud teie poolt väljendatud arvamusi ning ma saan sellest lisajulgust selleks, et võidelda edasi maksupettusega, maksudest kõrvalehiilimisega, nii nagu teie olete seda ka väga selgelt mulle välja öeldud liikmesriikide valitsused on selle valdkonna tegevusele pööranud suurt tähelepanu, kuid keeruline asi on see, et poliitiline soov tuleb ka nüüd kohapeal tegudeks üle viia. maksukorralduseks on vaja väga palju asju, näiteks nagu hea korraldus, tõus, kontroll ja tugev haldussüsteem. tegemist on elementidega, mida liikmesriigid peavad korraldama lisaks tavapärastele piiriülestele maksukorraldusmeetmetele. ma usun, et praegusel hetkel Euroopa semestri käigus on meil käesoleval aastal võimalus paigutada need küsimused majandusjuhtimise teemana äh, kõige olulisemale kohale ja ma sellest räägin ka järgmiste kuude jooksul lähemalt. mul on mõned olulised prioriteedid, kõigepealt ma tahaksin tagada, et juunis esitatav Euroopa Komisjoni raport äh, annab meile väga hea aluse edasiseks tööks, sest on väga oluline kaasata rahandusministreid, et nad võtaksid ette need väga keerulised küsimused, mis puudutavad maksupettusi ja maksudest kõrvalehiilimist. edasi ma tahaksin arendada ka neid ideid, mis mul on, mis puudutavad maksuparadiise ja maksude optimeerimist täna te olete mulle edastanud põhjaliku nimekirja teile muretvalmistavatest küsimustest. paljud teist on viidanud ka lepingutele Šveitsiga ning ma ootan ka Taani eesistuja poolseid jõupingutusi, mis aitaksid äh, meil selle teemaga edasi minna, et meie saaksime komisjonis alustada läbirääkimisi Šveitsiga ning sellisel viisil on võimalik liikmesriikidel äh, koguda äh, makse, mis, mis neil on õigus saada. me oleme rääkinud ka maksude optimeerimisest. maksude optimeerimise teema on samuti komisjoni päevakorras ning me kavatseme esitada ettepanekuid, kuidas seda probleemi lahendada. mis puudutab head tava, siis selle jaoks meil on olemas ka konkreetne strateegia, meil on olemas maksupoliitika grupp komisjonis ning äh, see annab võimaluse liikmesriikidele jagada omapoolset head tava, mida saaks kasutusele võtta teistes liikmesriikides. härra Pullmann mainis äh, Ameerika Ühendriiki ja nende suutlikkust maksupettusega võidelda. ma nüüd ei oleks nõus sellega, et meie oleme oma tööga halvemini toime tulnud. me tegelikult töötame väga tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega, toetades äh, teabevahetust üle terve maailma ja ma usun, et see koostöö annab ka häid tulemusi. see ei puuduta mitte ainult meie suhteid Šveitsiga, vaid äh, ka teiste sarnaste kolmandate riikidega lisaks ma suhtlen edasi ka sidusrühmadega selleks, et äh, topelt äh, mittemaksustamise teemat edasi arendada. see on väga oluline teema ja me tahame siin anda äh, poliitilisi suuniseid ning algatada komisjoni algatusi selles osas ning äh, kokkuvõtteks mul on olnud väga hea meel, et ma olen saanud anda omapoolse panuse tänasesse diskussiooni ning omalt poolt ma väga hindan teiepoolset panust ning öö, äh, ootan huviga edasi diskussioone samal teemal, suur tänu tähelepanu eest! Äh, suur tänu, nõukogu nimel saab sõna härra Vammen, palun. härra president härra president, daamid ja härrad, austatud äh, härra volinik, ma tahaksin teid tänada selle väga elava arutelu eest, mis näitas väga selgelt, et võitlus maksudest kõrvale heidmi-, hei-, hoidumise ja pettuste osas on südamelähedane nii parlamendile kui ka komisjonile, nii nagu ka nõukogule, meie jaoks on see väga oluline äh, Äh, punkte. paljud äh, kolleegid täna rõhutasid äh, seda, et see teema on õigustatult meie huviorbiidis. ma tahaksin ära kasutada ka tänast võimalust tänamaks volinik Šemetat, et ta on komisjoni seniste sekkumiste meetodi võtnud vaatluse alla ja Taani eesistujariigina peab volinikuga ja komisjoniga koostööd väga tähtsaks juba alguses ma ütlesin, et äh, terve rida kokkuleppeid on praegu arutelul nõukogus ja loodetavasti lähitulevikus tulevad ka nende läbirääkimiste tulemused. Šveitsiga sõlmitud kokkulepete puhul rõhutas Taani eesistujana seda, et üsna kiiresti peaks antama komisjonile mandaat Šveitsiga läbirääkimisteks astumiseks. komisjon peab seda tegema koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga ja meie omalt poolt nõukoguna anname kõik selleks, et kiirestada seda asja natukene takka, et leida lahendus väga paljudele küsimustele, eriti mis puudutab hoiustele seatavaid makse. ma loodetan, et äh, me üsna kiiresti saame lahenduse ka selles küsimuses. meie eesmärgiks on tagada ka see, et Euroopa Nõukogu äh, toetaks äh, meie ettepanekuid. ma tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti, et te olete selle väga tähtsa küsimuse tõstnud päevakorda ja Taani eesistujana koos parlamendi ja komisjoniga teeb endast kõik, selleks, et teha, saavutada või edu ed,, edusamme maksupettuste ja kõrvalehoidmiste osas. Äh, see on Euroopale praegu väga tähtis, et kõik äh, oma koormat kannaksid meie ühtse Euroopa nimel. suur tänu, härra Vammen. ja nüüd lõpetuseks veel nii palju, et mul on esitatud resolutsiooni eelnõu ja ma tahaksin äh, sellega selle arutelu lõpetada hääletame reedel keskpäeval. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, kolleegid. ja äh, järgnevad siis